Nende nimetamised on heaks kiidetud. mul on samuti hea meel tervitada külaliste rõdul härra Irakli Kobakitset, Gruusia parlamendi spiikerit ning teda saatvat delegatsiooni tegemist on nende tänase töövisiidiga Euroopa Parlamenti, meile teeb au, et nad viibivad täna meie arutelul ja hääletusel. tere tulemast! ja nüüd läheme hääletuste juurde. alustuseks härra Takula raport. üks hääletus, nimeline hääletus